Colegas, vamos a proceder a las explicaciones de voto. lugupeetud kolleegid, nüüd tuleme hääletusselgituste juurde. kolmkümmend kaheksa kolleegi paluvad sõna. kõigepealt ootame natukene kuni olukord saalis on rahulikumaks muutunud. nii, need, kes soovivad saalist lahkuda, palun tehke seda kiiresti ja vaikselt, sellepärast et me peame hakkama hääletusselgitusi ära kuulama, neid on nüüd juba üle neljakümne. iga kolleeg saab ühe minuti, nii nagu tavaliselt. kõigepealt härra Pööge raporti kohta paindlikkuse instrumendi kasutusele võtmine härra Silvestris, teie saate esimesena sõna, palun. aitäh, härra president paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmine toob selgelt välja, et Euroopa Liidu eelarve satub aina suurema koorma alla. vaatamata vahenditele eelarveridades ei ole õnnestunud täielikult kasutada rubriik ühe vahendeid, et sellest ei piisa meie eh, prioriteetide rahastamiseks. eelarve aastaks kaks tuhat kaksteist, seal kasutatakse paindlikkusinstrumenti seitsmekümne viie miljoni mahus eh, eelarverea üks A rahastamiseks. see puudutab ka eh, strateegiat aastaks kaks tuhat kakskümmend ja see on äh, mahus kakssada nelikümmend äh, miljonit ja see ka põhjendab meie hääletuskäitumist. suur tänu, härra Silvestris. ja nüüd äh, härra Hammer. Mr Speaker, I wonder where it comes from, this idea that the way to see idee, et võib saada rikkaks subsiidiumite alusel, ei ole õige Kreeka võiks olla maailma kõige rikkam riik, aga praegusel hetkel nad protesteerivad selle eh, vastu, mis nendega, eh, selle raha osas, mis nendele saadetakse ja eh, tegelikult liikmesriigid, nii nagu inimesed hakkavad oma asju korraldama alles siis, kui nendele on almuste andmine lõpetatud need, kes saavad eh, eh, raha, eh, nende puht käib samasugune reegel nagu nende puhul, nagu inimeste puhul, ei tohi anda liialt raha inimestele kätte. suur tänu. nüüd Balzani raport ja Ashley Fox. Thank you, Mr President suur tänu, härra president, täna me võtsime vastu e- Euroopa Liidu eelarve aastaks kaks tuhat kaks ja see äh, on kulutuste maht suurenenud kaks protsenti. siin mõned ütlevad, et tegu on maksumaksjate võiduga komisjoni ja parlamendi osas, kuid seda on raske uskuda. parlament soovis äh, isegi kulutuste suurenemist äh, üle viie protsendi ja seda aegadel kus äh, liikmesriigid peavad kärpeid tegema ja makse suurendama. kas seda saaks veelgi paremini illustreerida? kuidas äh, komisjon ja parlament on eraldunud äh, reaalsest maailmast? me peaksime Euroopa Liidu eelarvet kärpima ja maksumaksjate raha säästma. samas aga suurendatakse fondide vahendeid ja komisjon peaks tegelikult olemasolevaid vahendeid tõhusamalt kasutama. suur tänu ja nüüd äh, George Lainen uh,. president, uh... president, kas äh, minagi võiksin rääkida sellest, et täna on tegemist äh, olulise päevaga, aga tegelikult Eh, praegusel hetkel meie eelarve ei eh, peegelda neid eh, kärpeid, mida tehakse liikmesriikide tasemel. Euroopa Liit on tõsises majanduslikus kriisis ja me peame samamoodi tegema kärpeid ja sellepärast mina toetan kaheprotsendilist kasvu võrreldes selle esialgse viie protsendiga, mida tahtis komisjon E, niimoodi käituda oli õige, see on realistlik tee edasi ning ma e, tervitan kolleegide toetust sellele eelarvele ning ma õnnitlen neid kolleege, kes möödunud nädalal selle kokkuleppeni jõudsid. tegemist on hea otsusega. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Peeter Jan, suur tänu kõigepealt äh, võib nentida, et äh, Euroopa äh, Parlament on vastanud ootustele. me oleme vastu võtnud eelarve vastu ja seda ka vajaliku ajaraamistikuga ja selle ja seetõttu on see hea uudis, aga nüüd halb uudis on see, et liikmesriigid pidevalt seavad Euroopa Parlamendile uusi ülesandeid aga kui me räägime rahastusest, siis äh, vajalikke vahendeid ei, selleks ei anta. ja ma arvan, et see saab olema meie ülesandeks tulevikus. meil on vaja äh, õiglast äh, kokkulepet, et äh, õiglased, äh, õiglane ülesannete maht oleks kooskõlas ka vastavate vahenditega. ja mina jäin erapooletuks äh, hääletusel. aga veel kord Euroopa Parlament vastas ootustele ettenähtud ajakavas, võeti eelarve vastu, aitäh. suur tänu, härra Jaar. härra Silvestris veel kord, palun. härra president viisteist äh, tundi toimusid väga konstruktiivsed läbirääkimised ja seejärel saadi äh, eelarve vastu võtta, see puudutab üle sada kahtekümmend miljonit eurot, nii nagu nõukogu e- juulikuus äh, paika pani. kuid äh, maksekohustused on samas suuremad. ja me nägime, et äh, paindlikkust nõukogu poolt ette näha ei ole sellepärast et liikmesriigid olid seoses oma keeruliste olukordadega sattunud äh, äh, probleemidesse ja seetõttu äh, kulukohustused jagati ümber teistele eelarveradadele. me peame kahe tuhande kaheksakümnenda e-, aasta eelarve raames arvestama ka praeguse majandus- ja finantskriisiga, siin on leitud lahendus, me oleme toetanud just neid projekte, mis on tulevikus Euroopa ettevõtetele olulised ja samuti, mis puudutab äh, menetlust vastavalt Lissaboni lepingule, siis äh, siinkohal tuleb ära märkida, et lepinguni jõuti, kokkuleppeni jõuti ettenähtud ajakavas, see on suurepärane, suur tänu ja nüüd Tremosa raport, äh, kolleeg Gutierrez. suur tänu, härra president. juba mõned aastad on Euroopa Keskpank olnud väga keerulises kriisis ja see näitab ka, kui ebapuudulikud, kui puudulikud on meie olema, meie olemasolevad vahendid selleks, et finantsturgu kontrollida. Euroopa Keskpank on küll üritanud ähm, võlakriisile lahendust leida, kuid ähm, seni ei ole vastavat äh, õiget lahendust leitud. meil on vaja majanduskasvu eelkõige liikmesriikides keskpangad on äh, intresse langetanud, see peaks suurendama äh, investeeringuid. me peame tõesti kõik vahendeid kasutama selleks, et võidelda spekulantide vastu turgudel ja kaitsta oma tarbijaid. Euroopa Keskpank äh, võib küll jäädagi viimaseks päästerõngaks, kuid sellisel juhul peab ta tõesti tõhusalt tegutsema. ja see tuleb välja ka äh, meie raportis väga selgelt, mida me ootame Euroopa Keskpangalt. suur tänu ja nüüd proua Pasescu. mina hääletasin selle raporti poolt, sellepärast et äh, on vaja tagada finantsturgude stabiilsus. Euroopal on vaja adekvaatset raamistikku oma majanduspoliitika jaoks. Äh, avaliku sektori võlg tuleb peab olema piiratud. mulle meeldib, et ECB, et Euroopa Keskpank tegeleb proaktiivselt, oluline on aga see, kuidas nad teevad oma tööd, e, seda peab hindama ka avalikkus. keskpank e, peab saama võimaluse kasutada ka neid reserve, mis tema käsutuses on. mina olen selle poolt, et toimuks eh, makroökonoomiline järelevalve pankades, aga siiski tuleb arvestada ka, et Eurotsooni eh, pankade erinevusi meil on vaja konstruktiivset lähenevust, lähenemist kõikide liikmesriikide osas ning eh, Keskpank peab kasutama oma vahe, kasutuses olevaid instrumente vastutustundlikult. suur tänu. ja nüüd härra Silvestris uuesti suur tänu. see raport, mis meile täna esitati, sisaldab ka väga huvitavaid punkte. kahe tuhande kümnendal aastal oli SKT kõrgem kui eelmisel finantsaastal, sellepärast et intressimäärad olid väiksemad see puudutas eurotsooni ja see puudutas ka reserve. seega nõukogu otsustas e, üks koma kolm miljardit panna reservi. ja see võimaldas meil e, lõpetada mm, fiskaalaasta kahe tuhande kümnendal aastal positiivselt mis äh, mõjub väga hästi Eurotsooni äh, riiklikele reservpankadele. niimoodi saab äh, katta reserve, nii saab katta riske, mis on seotud laenude ja valuutavahetusega. keskpangal on olemas reservid oma omavahendite kasutamisest mm, ja see moodustab kaheksa protsenti kogu Eh, massist ja siis on tal ka mm, oma portfellide pealt eh, olemas teenistus ja ka eh, suur tänu, härra Silvestris, teie rääkisite kaks korda nii pikalt, kui te lubasite ja enam te rohkem sõna ei saa. Cuya paternidad, a cuya paternidad ha renunciado el colega Goerens y sobre el instrumento de financiación nüüd Göransi äh, raport. see puudutab siis äh, banaanimeetmeid. Hans-Peter Maier mina hääletasin arengukaoste rahastamisvahendi äh, vastu, kuna selles raportis ei ole arvestatud Lissaboni lepingus sätestatuga mitte mingil moel. see eelnõu võimaldab nõukogul arengukoostöö raames kümnes olulises AKV riigis üksinda vastu võtta ja ei ole ei õiguslikku ega ka ähm, muud põhjust, miks Euroopa Parlament delegeeritud õigusaktide alusel ei, ei tohiks äh, kaasotsustajaks olla, vastupidiselt, äh, meil on olemas omad pädevused sätestatud ka aluslepingus sellepärast et meie peame ka kontrollima seda, kuidas maksumaksjate rahasid arengukoostöö raames äh, kasutatakse. peale kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat on nõukogu kinnitanud, et delegeeritud õigusakte võetakse kaalumisele, minu meelest siin ei arvestata piisavalt Euroopa Parlamendi rolliga. me peame oma õiguste eest võitlema, aitäh. Michael Cashman. Uh, Michael Cashman Euroopa Parlamendi nimel ütlen ma seda, et me hääletasime selle raporti poolt, sellepärast et ei olnud mitte mingisugust garantiid, et banaanisektori jaoks leitakse alternatiivseid ähm, rahastamisvahendeid ja me ei saa kõige vaesemate inimeste seljal mängida välja oma võimuvõitlust. E, meil peaks olema lepitusmenetlus ja kui arengukoostöö rahastamisvahendid ei oleks heaks kiidetud, eh, siis eh, meil oleks olnud vaja deklaratsiooni, mis tegelikult oleks eh, hõlmanud ka delegeeritud akte tulevaste finantsinstrumentide osas. meil on väga kahju, et komisjon, et nõukogu ei taha instrumentide osas viia läbirääkimisi, kaasa arvatud delegeeritud instrumendid, nad on loonud pretsedendi. härra Silvestris, kas te tahate rääkida, teil on ainult pool minutit aega. jälle Euroopa Parlament on vast-, nõus leppima kompromisspaketiga, sellepärast et aega ei ole. nõukogu no, Äh, seisukohta arvestades ei olnud võimalik paremat äh, kokkulepet saavutada ja kõnelejad katkestatakse. ja nüüd äh, me räägime rahu, rahastamisvahendi loomisest koostööks tööstusriikidega, härra Scholzi raport ja härra Silvestris soovib sõna. see keskpikk läbivaatus Eh, rahastamisvahendi puhul näitas, et eh, komisjon, parlament ja nõukogu on täiesti erineval arvamisel eh, seoses mitmeaastase koostööprogrammiga tööstusriikide vahel. Mm, toimus trialoog lepitusmenetluse raames ja eh, niimoodi raiend-, laiendati selle eh, programmi geograafilist ulatust. me eh, käsitlesime ka parlamendi taotlust näha ette toetus maade kohta protsentuaalselt see kõik eh, on, eh, mõjub halvasti olemasolevatele kokkulepetele. ja nüüd eh, me täname härra Silvestrit. ja nüüd me räägime rahastamisvahendist demokraatia inimõiguste edendamiseks kogu maailmas. Nikolašek suur tänu, demokraatia ja inimõigused on äärmiselt olulised, me ole-, need on äh, ka meie aluslepingutes äh, kirjas ja äh, põhiõiguste harta tugevdab ka Euroopa Liitu ja see to-, toetab universaalselt inimõigusi ka kolmandates riikides. uus õiguslik raamistik finantsraamistiku näol demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas ja selle eesmärgiks on läbipaistvalt ja tõhusalt äh, parandada inimõiguste olukorda terves maailmas. me peame arvestama sellega, et Euroopa Parlament on ähm, Euroopa rahvaste esindaja ja seetõttu Euroopa Parlamendi äh, roll on siin põhimõttelise tähtsusega. aitäh suur tänu, härra Silvestris saab sõna. suur tänu, härra president. see tekst, mille osas me hääletasime, eh, näeb ette rahastamisvahendid eh, demokraatia inimõiguste edendamiseks kogu maailmas ja sellega soovitakse demokraatiat ja inimõigusi eh, ja põhiõigusi terves maailmas edendada. selleks, et need, see abi oleks tõhus, näeb komisjon ette oma tegevuste tihedat koordineerimist liikmesriikidega ja see rahastamisvahend peab tugevdama põhiõigusi nendes riikides, kus nad on kõige rohkem ohtu sattunud. Euroopa Parlament on alati üles näidanud nulltolerantsi inimõiguste rikkumise osas ja Lissaboni lepingu jõustumisest alates on meil ka põhiõiguste harta, mis on ka seaduslikult siduv. tänane hääletus näitab, et me väga selgelt ja konkreetselt viitame ka sellele äh, aluslepingule. suur tänu ja nüüd härra Hannan. härra president härra äh, president, sii-, need, kes siin saalis kõige valjuma häälega imperialismi ja kolonialismi hukka mõistavad, äh, samas toetavad seda ideoloogiat kahe käega, kui Euroopa Liit seda soovib Äh, siin räägitakse diskrimineerimise vastasest võitlusest, rasedusvahendite, vastaste vahendite paremast kättesaadavusest. mul on lihtsalt kaks küsimust. arvestades seda, mis Euroopas praegu toimub, kas tõesti arvad, et meil on selle kõige jaoks raha? ja teiseks, kui äh, vaadat-, kui vaadata äh, asju nende inimeste vaatevinklist, kui kui nad vaatavad, kuidas on olukord meil kodumaal, miks nad arvavad, miks nad tahavad meist eeskuju võtta? nüüd äh, läheme Mitchell'i raporti juurde ja härra Silvestris. aitäh Euroopa Liidu koostöö peamine eesmärk on äh, meie partnerriikides äh, vaesus välja juurida ja edendada seal jätkusuutlikud arengut ja niimoodi anda oma panus ka aastatuhande arengu eesmärkides, demokraatia, head valitsemistavad, inimõigused, äh, õigusriik Äh, rahastamisvahendid ähm, äh, näevad ette toetust AKV riikidele, näiteks ka suhkrutootjatele, samuti Lõuna-Aafrika Arenguorganisatsioonile ja, ja teistele äh, riikidele, näiteks Aasias, Ladina-Ameerikas. aastatuhande arengueesmärgid on selleks kriteeriumiks, millega me kõiki oma tegevusi võrdleme Äh, meil on vaja vähendada vaesust, et neid inimesi, kes elaks päevas, äh, peavad päevas hakkama saama vähema kui dollariga, jääks vähemaks, meil on vaja selleks kõigi liikmesriikide koostööd ning äh, Itaalia panust koordineerib komisjon ning seetõttu ma hääletasin selle raporti poolt, aitäh. ja nüüd härra Simsoni raport. La palabra el señor Silvestris para explicar su voto ja jällegi saab sõna härra Silvestris. aitäh, president. ma ei võta sellel teemal sõna kaks korda, nagu siin ekraanil oli, ühest korrast piisab täiesti statistika autovedude koh-, kaupade autovedude kohta on äärmiselt oluline tegemist on äh, asjaga, mis puudutab Lissaboni lepingu artiklit kakssada üheksa ning me peame hoolitsema selle eest, et äh, volituste delegeerimine siin ei hakka eraldatavaid rahasummasid mõjutama Eh, me oleme andnud näiteks ka turismistatistika vallas delegeeritud volitusele komisjonile ja neid volitusi on kuritarvitatud. ma arvan, et selles küsimuses võiksime nõukoguga veel läbi rääkida. aitäh, härra Silvestris. ja nüüd härra Svoboda äh, raport, mis puudutab Horvaatia Vabariigi ühinemist. kõigepealt proua Pasescu aitäh, ma hääletasin selle raporti poolt, eh, sellepärast et eh, ühinemislepingu allakirjutamine eh, toob Horvaatia Euroopa Liidu rüppe ja see on väga oluline, mina soovin Balkani poolsaarel stabiilsust, võimalus Euroopa Liiduga liituda on Horvaatia jaoks saanud reaalsuseks, tehtud jõupingutused on ennast ära tasunud, aga tegemist ei ole protsessi lõpuga, reformid peavad jätkuma eriti õigussüsteemi vallas, peab jätkuma võitlus korruptsiooniga, laevatehased tuleb samuti erastada, nii nagu Euroopa Komisjon seda on nõudnud, kõigele lisaks tuleb meil objektiivselt hinnata eh, Horvaatia edusamme siiamaani, pidades eriti silmas seda, et järelevalvemehhanism Äh, Bulgaaria ja Rumeenia osas on ju endiselt paigas. ka avalikkust äh, tuleb teavitada, nii et, et see protsess, liitumisprotsess oleks tõesti edukas. Horvaatia äh, liitumine on suurepärane võimalus jätkata teavitamiskampaaniat kõigis liikmesriikides. aitäh! ja nüüd härra Silvestris. härra president, kakskümmend aastat peale Äh, Horvaatia äh, iseseisvuse äh, avaldust on nüüd Horvaatia jõudnud oma ajaloolise eesmärgi saavutamiseni, mis puudutab siis Euroopa Liiduga integreerumist. ja me nägime ka täna siin Horvaatia parlamendi esindajaid siin hääletusel. ja sellega on läbi saanud kuus aastat liitumisläbirääkimisi ja siin on tegu ka poliitilise ja kultuurilise mõjuga selle äh, riigile. sellega äh, tugevdatakse ka riigi olukorda ja tuuakse ka Horvaatia kodanikud lähemale Euroopa Liidule. kahepoolsed küsimused tuleb veel lahendada, see puudutab eelkõige just piiriküsimusi, samuti varade tagastamist ja ka põgenike küsimusi. suur tänu ja nüüd härra Klaas aitäh! brengen over de vraag of Kroatië moet kunnen toetreden tot nüüd, mis puudutab ähm, Horvaatia Vabariigi ühinemist ähm, Euroopa Liiduga, siis mina ja hääletasin poolt, aga sellele järgneb ka aga. kas ähm, Horvaatia on ähm, ähm, Euroopa Liidu riik, jah, on küll kindlasti rohkem kui mõned teised kandidaatriigid, aga teisalt Horvaatias on endiselt veel rida probleeme, näiteks korruptsioon ja kõigepealt tuleb lahendada need probleemid. ja need tuleb rahuld, rahuldavalt lahendada, enne kui Euroopa Liiduga saab see riik ühendada. see õnnestub ainult siis, kui Horvaatia vastab kõikidele nõudmistele, kaasa arvatud Kopenhaageni kriteeriumitele. suur tänu, härra kolleeg! ja nüüd Svoboda äh, raport Horvaatia taotlus saada Euroopa Liidu liikmeks, kõigepealt saab sõna härra Schwab. suur tänu, Baden-Württembergi kolleegid ja mina äh, jäid erapooletuks Horvaatia vabariigi ühinemise puhul, kuid äh, samas on tegu sellegi äh, Euroopa Parlamendi poolt siiski väga laiaulatusliku toetusega sellele kahekümne kaheksandale äh, Euroopa Liidu liikmesriigile sellepärast, et äh, see areng näitab, et Euroopa Liit on endiselt väga tugev ähm, liit, mis on ka äh, köitev teistele. me teame, et, et Horvaatia on väga rangetele tingimustele pidanud vastama ja ta on need nõuded ka täitnud, kuid sellegipoolest paljud kodanikud on arvamusel, et Euroopa õigust tuleb rakendada selliselt, et äh, vaadata ka, mida me Euroopa Liidus vajame ja seetõttu paljud Euroopas on ka isegi nõutud ja seetõttu me peame ka nõudma ja, ja loodame, et Horvaatias enne kui äh, Horvaatia liitub äh, Euroopa Liiduga kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, et siis ka tõesti kõikidele tingimustele vastatakse ja, ja nõuded on täidetud meie otsustasime Baden-Württembergi kolleegidega, et me erapooletuks jääme, kuid sellegipoolest me oleme positiivselt häälestatud Horvaatia Vabariigi ühinemise osas, lihtsalt viimased raskused tuleb veel ületada. suur tänu, härra Švab. ja nüüd härra Mikulašik. suur tänu, härra president. Horvaatia üritab juba aastaid saada Euroopa Liidu äh, liikmeks väga palju reforme on läbi viidud justiitsvaldkonnas, samuti haldusvaldkonnas. võideldud on väga tõhusalt ka korruptsiooni vastu. mis puudutab nüüd äh, kohtusüsteemi, siis siin on Horvaatia vägagi palju saavutanud. on ka toimunud väga hea harmoneerimine äh, Euroopa õigustikuga ja ette on nähtud ka edasised reformid ka teistes valdkondades. reformide läbiviimine on äärmiselt oluline ja seda eelkõige just õigusriigi valdkonnas ja siin osas tuleb veel tööd teha. see, mis meil on ühine Horvaatiaga, on meie väärtused, mida me jagame ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega ja seetõttu mul on hea meel, et täna nii laia toetust äh, avaldati Horvaatia liitumisel ja et me saame seda uut liikmesriiki tervitada siin juulikuus kaks tuhat kolmteist. arvoisa puhemies, kannatin esitystä. aitäh mina toetasin seda ettepanekut sellepärast, et meil on vaja Horvaatiat, Horvaatia peab jätkama loomulikult oma reforme, me peame tegema koostööd. loomulikult avalikkus toetab Horvaatia liitumistaotlust. riik peab läbi viima veel reforme, eriti õigussüsteemi vallas mis puudutab majandust, siis Horvaatia on teinud väga suuri jõupingutusi selle pära-, selleks, et oma riigi rahandust parandada, selleks, et töökohti luua ning majanduskasvu suurendada. ma loodan väga, et me tervitame oma ridades jõukat ja rahulolevat Horvaatiat Äh, loomulikult äh, tahaks loota, et ka Serbia jätkab jõupingutuste tegemist Euroopa Liiduga liitumiseks. Serbia ei ole ainus Lääne-Balkani riik, ka Makedoonia tahab liituda. aitäh. ja nüüd äh, härra Hänen. president, kaks nädalat tagasi päeval, mil Äh, see isik, Saša Radovitš teatas, et kandideerib valimistel, äh, äh, tegemist on inimesega, kes on korruptsiooni vastu võidelnud, ta arreteeriti. ta juhib korruptsioonivastast erakonda, ta on kirjutanud terve rea raamatuid korruptsiooni paljastamise kohta kõrgetel ametikohtadel ning tema are-, vahistamine just sellisel ajahetkel tundub äh, väga imelikuna. kui ma külastasin Horvaatiat selle aasta alguses, siis mind tegi kurvaks see, kui palju vapraid ja patriootlikke inimesi tulid minu juurde ja ütlesid, et nad näevad Euroopa Liidus vastumürki kodus levivale korruptsioonile Äh, ja ma, ma tahtsin neile öelda, et nende kodused korruptandid leiavad Euroopa Liidu tasandil uusi võimalusi korruptsiooniks. Äh, ma tahaksin öelda, et äh, Horvaatia parlament, mis nüüd on ametisse valitud, on see parlament, kus siia kotta tulevad vaatlejad. ja ma arvan, et me peaksime siiski pöörama rahvusvahelist tähelepanu sellele, mis nende parlamendivalimistega toimus ja kuidas inimesi poliitilistel põhjustel vahistatakse. aitäh ja nüüd äh, järgmisena Rapkai raporti osas, mis puudutab Viktor Uspaski saadiku puutumatust, saab sõna härra Tonskis. aitäh, president. mina ei ole oma fraktsiooniga nõus ja hääletasin ka oma fraktsiooni seisukoha vastu, arvestades seda, mis juhtus meie kolleegi Viktor Uspaskisega ma arvan, et siin äh, õiguse põhimõtteid on väga tõsiselt rikutud ja ära on kuulatud ainult ühte poolt. Leedu on äh, riik, äh, kus, kus ei toimu mitte mingisuguseid poliitiliselt modifeeritud kohtuprotsesse. Leedu on demokraatlik riik, õigusriik eksisteerib Leedus. väita, et asjad on teisiti ja et Leedus toimub midagi sarnast nagu Tomošenko kohtuprotsess Ukrainas on lihtsalt absurdne ma ei saa aru, miks poliitik peab äh, vältima kohtuprotsessi. me, ma kardan, et me saadame oma äh, äh, riigile sõnumi, et Leedus ei eksisteeri võimude lahustamist. võrrelda Leedut Valgevenega on täiesti lubamatu ja see annab hoobi Euroopa Parlamendi mainele minu riigis, aitäh! ja nüüd Läheme siis Peresi raporti juurde, mis puudutab Euroopa poolaastat majanduspoliitika koordineerimises ning Te Ang-, härra De Angelis on esimene kõneleja. president, la kriisi härra president, kriis ei ole mitte ainult enam äh, ähvardav oht, vaid äh, see võib juba ka nii sotsiaalselt kui poliitilist maastikku muuta ja seetõttu meil on vaja väga ambitsioonikas vastus leida sellele äh, strateegiaga kakskümmend kakskümmend edu sõltub äh, Euroopa Liidust tervikuna, kuid äh, siin mõjutab äh, selle edu ka liikmesriikide eelarve. kui me ühiselt edeneme ühise eesmärgi poole, siis meid saavutab, siis me saavutame ka edu. me peame ühiselt astuma vastu pettuste ja maksudest kõrvalehiilimise vastu. on olemas rahvusvahelisi lepinguid, kuid Äh, me peame ka vaatama, äh, mis aitaks kaasa veel meie majanduskasvu ja konkurentsivõimelisuse suurendamisele. strateegia kakskümmend kakskümmend äh, avaldab suuremat mõju ka sotsiaalvaldkonnale, aga ainult sellisel juhul, kui me saame programme ka kohalikul tasandil ellu viia, sellisel juhul me saame tõesti suuremad eesmärgid saavutada. suur tänu ja nüüd kolleeg Basescu. suur tänu, mina toetasin seda raportit sellepärast et Euroopa Liit peab midagi ette võtma makroökonoomilise eh, tasakaalustamatusega. me peame liikmesriikide eelarveid eh, tihedamalt koordineerima, seda just eh, majanduslanguse ajal, kuid selleks me vajame nii julgust kui ka vastutustunnet ehm, ja seda peavad üles näitama ka Euroopa liikmesriikide valitsused selleks, et ettenähtud kärpeprogrammid ellu viidaks ja et äh, tehtaks vastavad parandused. ilma tõhusate struktuursete meetmeteta saavutab äh, Euroopa Liit majanduskasvuga üks koma viis protsenti aastast kaks tuhat kakskümmend ja see tähendab, et äh, Euroopa Liidu finantsstabiilsus võib sattuda ohtu. Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarved tuleb harmoneerida meie oleme liitunud Euro pluss paketiga ja selle eesmärgiks on samuti majanduspoliitika parem koordineerimine. suur tänu, proua Pašescu, härra Silvestris. aitäh, härra president. üks majanduskriisi mõjusid on ebavõrdsuse kasv ja samuti konkurentsivõime on äh, langenud see tähendab, et me peaksime makroökonoomilisi meetmeid võtma ja seda sümmeetriliselt ja siin me peame võitlema nii äh, liigsete puudujääkidega kui ka liigsete ülejääkidega. see tähendab ka, et tuleb suuremat kontrolli majandusvaldkonna üle äh, läbi viia. me peame ka õppima vigadest, äh, mis me oleme esimese kümne aasta jooksul meie Rahandusliidus teinud me peame ühisest, ühiseid eesmärke liikmesriikides paremini rakendama ja me peame ka par-, rohkem kooskõlastama oma eelarved ja majandustegevusi. suur tänu nüüd, härra Murphy uh,! Serious... president, me oleme kõige uh, tõsisema uh, kapitalismikriisi keskel e, Euroopa valitsuste esindajad ütlevad uh, väga kindlalt, et me peame kasutama kärpeprogramme, see puudutab kõiki inimesi Euroopas ja enamus inimestest ei ole sellega nõus. Nad teavad, et praegusel hetkel eh, hävitatakse Euroopa rikkaid majandusi ja sellepärast on kogu majanduspoliitika koordineerimine eh, eh, suunatud sellele, et, et ainult aidata eh, Itaaliat ja eh, Kreekat, tegemist on tegelikult koloniaalse eh, strateegiaga. järgmisel nädalal toimub meil Iiri parlamendis arutelu eelarve osas me peame nelja miljardi võrra vähendama oma eelarvet ja see lööb vaeseid inimesi ja majandusjärelevalve tähendab seda, et asja hakatakse otsustama väljaspool koduriike. ja nüüd me läheme edasi selgituste juurde ja see puudutab ühtse turu foorumit, kõigepealt äh, härra Laian. kuna teda ei ole kohal, siis räägib härra Silvestris ühtse turu foorumist see tõi kokku äriringkonnad erinev, erineval tasemel selleks, et eh, arutada, milline on olukord ühtsel turul. Eh, siin eh, toodi ära kakskümmend takistust, mida kodanikud ühtsel turul kõige sagedamini kohtavad. kakskümmend aastat tagasi ühisturg sündis ja need uued ideed mida on välja toodud, mida rõhutatakse. räägitakse maksubarjääridest, sellest, et tööliste vaba liikumine on siiski takistatud nendest takistustest on vaja eh, üle saada, sest see aitaks eh, parandada Euroopa tarbijate olukorda. nüüd härra Repo suur tänu. mina hääletasin selle resolutsiooni poolt. ühtne turg on viimase viiekümne aasta jooksul näidanud, et ta suudab anda väga palju head, aga e, on ettevõtteid, kes näevad selles veel midagi võõrast praeguses kriisi ajal, usalduskriisi ajal. me peame veenma ka parlamendiliikmetena inimesi ja eh, Eh, ettevõtteid, milline on eh, ühtse turu eelis, aga samal ajal me peame ka nõudma, et liikmesriigid rakendaksid neid meetmeid, mis on vastu võetud. ühtne turg on üks Euroopa Liidu kõige suuremaid saavutusi, kõige olulisemaid faktoreid meie tuleviku kujundamisel. suur tänu ja nüüd viimasena eh, kus palju kõnelejaid soovib sõna saada, on Euroopa Liidu üldine reaktsioon HIV AIDSi probleemidele. esimene kõneleja, härra Tsimanski. president kõikide tegevuste koordineerimine, mis on suunatud HIV AIDSi vastu, on äärmiselt oluline, see on oluline liikmesriikide, aga ka Euroopa Liidu tasemel. see resolutsioon, ehm, kõik need ettepanekud, mida me kuulsime, eh, kõik need väärivad meie toetust ja nad vajavad ka elluviimist. kahjuks nii nagu tavaliselt kui tegemist on terviseprobleemidega, siis ettepanekud, millega Euroopa Parlament välja tuleb, sisaldavad ka ettepaneku eh, äh, abordi edendamiseks ja sellepärast hääletasin mina vastu. ja nüüd härra Kašman. ma tervitan seda suurepärast äh, raportit ja mina hääletasin poolt ja täiesti õige on see, et meil on terviklik lähenemine ja ma nimetaksin siin just eriti eh, naiste eh, reproduktiivtervise küsimusi, nendel peab olema eh, õigus kasutada kontratseptiive ja kui vaja, siis kasutada ka aborti. sellepärast on äärmiselt oluline ka rõhutada koolitusprogramme ning me peame rõhutama, et arengud on olnud positiivsed ja sellepärast on meil vaja eh, nõuda komisjoni käest, et nad globaalfondist eh, eraldaksid raha AIDS-iga ehm, võitlemiseks. minu arvates eh, üldised inimõigused ei ole midagi kolonialistlikku, need on tsiviliseeritud ühiskonna alustaladeks. kolleeg Silvestris. aitäh, härra Cashman ja nüüd härra Silvestris suur tänu. mina eh, tervitasin selle resolutsiooni teksti, hääletasin poolt. nii nagu statistika näitab ja seda ütleb ka tekst, eh, kõigepealt puudutab eh, probleem naisi ja lapsi on vaja kampaaniaid HIV aidsi vastu. aga paistab, et ehm, oht on hakanud vähenema. noored inimesed teavad vähem haigestumisriskidest. ja eh, nad võib-olla isegi ei tea, et nad on nakatunud ja kannavad haigust edasi. mul on väga hea meel, et eh, meie resolutsioonis me tõime välja väga ser-, selged põhimõtted ning ka eh, selle, kuidas eh, teavitada inimesi ohust. kolmkümmend kolm miljonit inimest elavad praegu HIV-ga, eh, kaks ja pool miljonit inimest nakatuvad, suur hulk inimesi sureb ja see on üks peaaegu põhilisi surmapõhjusi kahekümne esimesel sajandil põhjus on see, et me ei ole tõsiselt tegelenud selle haigusega. Eh, teatud määral läheme me vales suunas. Eh, rahvusvaheline eh, rahastamine selle haigusega võitlemisel toimub läbi avaliku sektori ja retroviiruslikud ravimid nende hulgas, nende osas viiakse läbi küll uurimistööd, kuid eh, tegelikult eh, retroviirusvastaseid ravimeid eh, on asendamas geneerilised ravimid ja paljud, kellel seda ravimit on tegelikult vaja, ei pääse nendele juurde meil on vaja just nimelt liikmesriikide tasemel koordineeritud uurimistööd nendele ravimitele ja juurdepääsu ravimitele. suur tänu ja nüüd lõpetuseks härra Klaas. suur tänu, härra president. mina hääletasin vastu sellele resolutsioonile, mitte sellepärast, et mul oleks midagi selle vastu, et isikud on nakatanud, kes on nakatanud, saavad parima teraapia, ma ei ole ka selle vastu, et ravimeetega edasi töötatakse, kuid mina olen selle vastu, et selle teemaga seotakse ka küsimused, milles ei ole sellega seotud, näiteks artikkel kakskümmend kaks, kus nõutakse turvalisi ja seaduslikke aborte Euroopa Liit ei peaks tegelema selliste teemadega, see on liikmesriikide pädevuses. ja kui liikmesriik ei näe ette äh, legaalseid aborte, siis äh, seda võimalust ei saa ne neile ka kohustuslikuks teha. siin on tegu ikkagi nakatunud inimeste probleemidega, aga samas ei räägiti siin äh, midagi sellest, äh, kuidas need isikud, näiteks nagu arstid, medõed, hambaarstid peaksid ennast kaitsma, kes ei ole äh, nakatunud inimese probleemist tead-, teadlikud. suur tänu. suur tänu, ütleb härra president. sellega on hääletusselgitust lõppenud. tänan kõiki, kes sõna võtsid tänan ka selle eest, et te mõtlesite ajale, ma ei pidanud praktiliselt mitte kellegi kõne katkestama. ma olen nõukogul saanud kaks ühist positsiooni esimeseks lugemiseks ja samuti olen saanud ka põhjendused nende vastuvõtmiseks ja samuti olen ka saanud vastavad komisjoni eh, märkused. Need on olemas ka tänases parlamendis ning parlamendil on aega kolm kuud nendele vastata. ja